kallid kolleegid, me alustame koosolekute, koosolekuga, kuigi oleme juba mõne minuti hiljaks jäänud. ma tahtsin, et juhatus annaks mulle kinnituse selle kohta, et kompromiss, milleni jõuti, on tõepoolest juhatuse poolt ka vastu võetud. ja selle kinnituse ma nüüd sain ja te kinnitate seda? ja juhul, kui teil ei ole vastuväiteid, siis on päevakord heaks kiidetud. Le contenu c'est ja te olete ka saanud siis selle kokkuvõtte lisades üks ja kaks, mis pannakse hääletusele mõne hetke pärast aga kõigepealt tahaksin ma teile rääkida koordinaatorite ehm, otsustest kahekümne esimese märtsi koosolekult, ka need eh, järeldused on laiali jagatud ja kui vastuvõetjaid ei ole, siis loetakse need vastuvõetuks või kinnitatuks. enne, kui me läheme hääletuse juurde ja asume hääletama Euroopa Parlamendi kahe tuhande üheksateistkümnenda aasta tulude ja kulude eelarvestust, annan ma sõna kolleeg Sebalile, et ta räägiks meile Caterpillari küsimusest ja sellest, et äh, üleilmastumisega kohandumise fondist tuleb äh, neile anda toetust, palun. jah, suur tänu, lugupeetud esimees, teen väga lühidalt. ja teen seda sellepärast, et meil on päris pikk hääletus täna ees. nagu härra esimees ütles, oleme me saanud äh, taotluse äh, selleks, et teha väljamakse äh, üleilmastumisega kohandumise Euroopa fondist ja selle taotluse on esitanud äh, Belgia Caterpillari nimelise ettevõtja äh, jaoks. me oleme aastal kaks tuhat viisteist juba ka saanud sellise taotluse, siis koondati tuhat kolmsada isikut ja me andsime rohkem kui kaks miljonit eurot. nüüd oleme saanud uue taotluse, mis on ulatuslikum ja puudutab rohkem kui kahe tuhande isiku koondamist ja see läheb maksma neli koma kuussada kuusteist ähm, miljonit eurot, mis on siis kuuskümmend üks protsenti kogu eraldisest äh, Caterpillari aitamisele. Caterpillari koondamised on, ähm, on tingitud üleilmastumisest ja suurest konkurentsist, mida meile pakuvad hiinlased ning samuti ka terase hinna tõusmisest. kuid ma tahaksin öelda ka seda, et äh, Caterpillar mitte lihtsalt ei koondanud neid kahte tuhande ühtesadat kaheksakümmend seitset töötajat, vaid nad tegelikult on teeninud kasumit, mitte saanud kahjumit. ja seetõttu on nende isikute koondamine ikkagi pigem strateegiline ettevõtja otsus. ja kuigi me ei ole sellise käitumisega tegelikult päri on Euroopa globaliseerimisega kohaldumise fondi eesmärk tõepoolest aidata töötajaid, kes on äh, töö kaotanud. ja meil on viis tegevust, mida me saame siin pakkuda. kõigepealt äh, töökohad, teiseks äh, väljaõpe, kolmandaks ettevõttepõhine õpe, neljandaks idufirmade alustamise toetus ja viiendaks ka rahaline toetus, mille abil nähakse ette väljaõpe ja haridus neile, kes otsivad uut tööd veel tahaksin öelda seda, et äh, EGF ei ole mõeldud ainult neile töötajatele, kes on kaotanud töö hiljutiste koondamiste tõttu, vaid sellega aidatakse ka kolmesadat noort isikut, kolmesadat noort äh, inimest, kes ei tööta, ei õpi ja kellel ei ole äh, ka võimalust tööd saada, nii et nende aitamine on meil siin kõrvaltegevus. suur aitäh, härra Tõpre Ah, suur tänu, lugupeetud härra esimees, ma tahaksin kõigepealt omalt poolt äh, tänada kolleegi väga kvaliteetse raporti eest, mida ta meile tutvustas ja ma kutsun kõiki kolleege üles seda raportit äh, ka toetama aga ma tahaksin Keeter Pillerist omalt poolt ka paari sõnaga rääkida. tegemist on Charleroi regioonis strateegilist tähtsust omava ettevõtjaga ja Caterpillar on kannatanud just nimelt sellepärast, et see sektor on tugevalt äh, ümber struktureeritud ja seetõttu metallitööd toimuvad nüüd äh, hoopis teistmoodi. Charleroi regioonis viiskümmend kaks protsenti töödest äh, toimuvad just nimelt või tööst toimub just nimelt selles sektoris. ja Eno või Enoti regioon, kus Charleroi asub, on ka üks vaesemaid regioone Euroopas peale selle aastal kaks tuhat neliteist juba äh, juba toimusid seal ümberstruktureerimised ning tuhat nelisada isikut kaotas äh, siis äh, töö. aastal kaks tuhat neliteist Caterpillar juba ühesõnaga kannatas ning aastal kaks tuhat kuusteist teatas USA-s asuv hargmaine ettevõtja, et ta sulgeb või lõpetab Belgias toimuva toetuse. ja kuigi Caterpillaris on olnud neid struktuurseid raskusi, millest me räägime, on meil ikkagi ju võimalik ja vajalik aidata neid isikuid, kes koondati just nimelt äh, Caterpillari kaasuse puhul me näemegi, mida üleilmastumine on kaasa toonud ja mida võib endaga kaasa tuua ümberstruktureerimine, see toob kaasa väga suure töökohtade arvu kaotuse ja isiklikke äh, tragöödiaid, mida meil on väga raske vastu võtta, mida on raske aktsepteerida. jah, see on tõepoolest juba teine laine, millega äh, Caterpillaris isikuid koondatakse ja millega nad paluvad abi Já bych uh, asi věcně souhlasil s tím, co tady bylo řečeno, jenom bych chtěl pomoct, že... Ma nõustun üldiselt kõigega, mida siin on öeldud, aga ma arvan, et me peaksime tagama ka selle, et juhul, kui me nüüd Caterpillarile abi anname, siis seda abi kaotat-, kasutatakse mõistlikult ja õigesti. ma arvan näiteks, et me peaksime koondatud isikud saatma tagasi kooli ümberõppele ja aitama inimestel saada vastavat haridust ka selleks, et nad võiksid olla ise ettevõtjad või asutada idufirmasid, eriti puudutab see nooremaid inimesi. ma arvan, et meil tuleb ühendada avaliku sektori teenused, Valonia valitsuse teenused ja teha sobivat koostööd. meil on vaja avaliku ja erasektori kaasrahastamist ja see kaasrahastamine on väga oluline eeldus, et abi üldse andaks. kokkuvõttes tahaksin ma öelda, et need neli miljonit eurot, millest me siin räägime, ei ole kindlasti mitte raiskamine, aga me peame omalt poolt ka tagama, et me suudame Caterpillari eelmisi, endisi töötajaid tõesti integreerida ühiskonda. aitäh! mulle tundub, et nüüd on sõnavõtud lõppenud ja ma tahaksin öelda seda, et muudatusettepanekud tuleb äh, esitada hiljemalt kaheksateistkümnendal aprillil kell kaksteist, see on siis äh, kolmapäeval ja komisjon kohtub kahekümne kolmandal aprillil ning täiskogus arutatakse seda küsimust kolmandal mail kolmandal mail nõndanimetatud miniplenaaris, mis toimub Brüsselis. meie aga läheme nüüd edasi kahe tuhande üheksateistkümnenda aasta tulude ja kulude eelarvestuse esimese jao Euroopa Parlamendi juurde ja ma palun teil kontrollida, kas teil on kaasas elektroonilised hääletuskaardid. ja kõigepealt me kontrollime, kas need kaardid töötavad, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud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 vastu, erapooletuid, vastu võetud. lisa kaks, kes on poolt, vastu, erapooletuid ja lisa kaks on samuti vastu võetud. ning nüüd me hääletame muudatusettepanekuid kaksteist, kolmteist, neliteist langevad ära Ehm, juhatuse hääletuse tõttu, edasi siis viisteist, kes on poolt? vastu? erapooletuid? Ehm, tagasi lükatud kuusteist, kes on poolt? vastu? erapooletuid? tagasi lükatud. kakskümmend üks, kakskümmend kaks ühe, ühe mõttega, kes on poolt, vastu? seda kontrollime elektrooniliselt, hääletus on alanud proua Toma, teil on probleem? kas see kaart töötab või ei tööta? töötab. kas hääletus on lõppenud? ja vastu võetud kahekümne nelja poolthäälega, kolmteist häält vastu. seega kakskümmend üks ja kakskümmend kaks on vastu võetud muudatusettepanek kakskümmend kolm, kes on poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. kakskümmend neli langeb ära, kakskümmend viis, kes on poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. kakskümmend kuus, kes on poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. kompromiss, ettepanek üks, kes on poolt, vastu erapooletuid ja vastu võetud. edasi. muudatusettepanek kolmkümmend kaks, kes on poolt, vastu, erapooletuid, tagasi lükatud. kolmkümmend kolm, kes on poolt, vastu, erapooletuid, tagasi lükatud. kolmkümmend neli, kes on poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud kolmkümmend kuus, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kolmkümmend kaheksa, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kolmkümmend üheksa, kes on poolt, vastu, erapooletuid, tagasi lükatud. nelikümmend, kes on poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. nelikümmend üks, kes on poolt vastu, erapooletuid, vastu võetud. nelikümmend kolm, kes on poolt, vastu, erapooletuid, tagasi lükatud. soovite kontrolli? me kontrollime muudatusettepanekut nelikümmend kolm. nelikümmend kolm, kes on poolt, vastu, erapooletuid vabandust, ütleb härra esimees, tagasi lükatud nelikümmend neli, kes on poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud. nelikümmend viis, kes on poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. nelikümmend kuus, kes on poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. nelikümmend seitse, kes on poolt, vastu. seda kontrollime elektrooniliselt, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud, tagasi lükatud tagasi lükatud kakskümmend kaks vastuhäält, nelikümmend kaheksa, kes on poolt, vastu, erapooletuid, tagasi lükatud. sada neli, kes on poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. nelikümmend üheksa suulise muudatusettepanekuga, kes on poolt? vastu. kontrollime nelikümmend üheksa, elektrooniline hääletus. hääletus on lõppenud ja vastu võetud kakskümmend üks poolthäält, viisteist vastuhäält. ja edasi viiskümmend langeb ära, kuuskümmend langeb ära, viiskümmend üks, kes on poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud viiskümmend üheksa langeb ära. viiskümmend kaks suulise tehnilise muudatusettepanekuga, kes on poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. viiskümmend kolm, kes on poolt, vastu, erapooletuid, tagasi lükatud. viiskümmend neli, kes on poolt, vastu, erapooletuid, tagasi lükatud viiskümmend viis, kes on poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. viiskümmend kuus, kes on poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. viiskümmend seitse, kes on poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. sada neliteist langeb ära, viiskümmend kaheksa ka, edasi kuuskümmend üks, kes on poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud. kuuskümmend kaks suulise muudatusettepanekuga ja kahes osas, esimene osa, kes on poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud teine osa, kes on poolt, vastu, erapooletuid. ma arvan, et tagasi lükatud, kuid kontrollime, hääletus on alanud. ja vastu võetud üheksateist poolt, seitseteist vastu edasi kuuskümmend kolm, kes on poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud. kompromiss kaks, kes on poolt, vastu, erapooletuid. kompromiss kaks on vastu võetud. edasi kompromiss number kolm, kes on poolt, vastu, erapooletuid seda kontrollime elektrooniliselt. kompromissettepanek kolm, hääletus on alanud. meil on puudu üks hääl. kas kõik on hääletanud? siis on hääletus lõppenud ja vastu võetud üheksateist poolthäält, äh, viisteist vastuhäält. see tähendab, et me läheme edasi härra Rubigi suulise parandusettepaneku juurde, mis puudutab lõiget kakskümmend viis A, kes on poolt, vastu ja erapooletuid me kontrollime. hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud kaheksateist poolt, kakskümmend vastu seitsekümmend kuus, kes on poolt? vastu? ka seda kontrollime. hääletus on alanud seitsekümmend kuus. kas kõik on hääletanud? meil on puudu üks hääl hääletus on lõppenud. vastu võetud kakskümmend kaks poolthäält, neliteist vastuhäält. seitsekümmend seitse, kes on poolt, vastu, erapooletuid, tagasi lükatud. seitsekümmend kaheksa, kes on poolt, vastu, erapooletuid, tagasi lükatud. üheksakümmend üks, kes on poolt, vastu, erapooletuid ja tagasi lükatud kompromiss neli, kes on poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. kaheksakümmend kaks on tagasi võetud. proua Kardia Zabali äh, suuline ettepanek, äh, mis tuleb sotsiaaldemokraatidelt, kes on poolt, vastu, erapooletuid, seda kontrollime. hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud? kaks isikut ei ole hääletanud, hääletus on lõppenud. vastu võetud kaheksateist poolt, kuusteist vastu. edasi üheksakümmend, kes on poolt? vastu, erapooletuid, vastu võetud. härra Rubigi suuline muudatusettepanek just. see puudutab lõiget kakskümmend seitse A, kes on poolt, vastu, erapooletuid. ma arvan, et tagasi lükatud, aga kontrollime, hääletus on alanud. meil on puudu hääletad, kas kõik on hääletanud, hääletus on lõppenud. tagasi lükatud viisteist poolt, kakskümmend üks vastu üheksakümmend kaks, kes on poolt, vastu, erapooletuid, tagasi lükatud. üheksakümmend kolm, kes on poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. üheksakümmend neli, suuline muudatusettepanek proua Karde Sabalilt ja sotsiaaldemokraatide fraktsiooni nimel, kes on poolt, vastu, erapooletuid ma arvan, et vastu võetud, kuid kontrollime elektrooniliselt. hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud? üksteist ei ole hääletanud. kuid nüüd on hääletus lõppenud ja vastu võetud kakskümmend üks poolt, viisteist vastu, kaks erapooletut edasi, muudatusettepanek üheksakümmend viis, kes on poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. üheksakümmend kuus, kes on poolt, vastu, erapooletuid, tagasi lükatud. üheksakümmend seitse, kes on poolt, vastu. kontrollime. elektrooniline hääletus on alanud kas kõik on hääletanud? nelikümmend kaarti, aga ainult kolmkümmend kuus hääletajat. tagasi lükatud kaksteist poolt, kakskümmend neli vastu. üheksakümmend kaheksa, kes on poolt, vastu, erapooletuid, tagasi lükatud. üheksakümmend üheksa, kes on poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud kompromiss number viis, kes on poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. sada kaks suulise muudatusettepanekute, muudatusettepanekuga härra Howardilt ja sotsiaaldemokraatidelt, kes on poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. sada viis, kes on poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud sada kuus, kes on poolt? Te soovite kontrollida? me kontrollime, sada viis, kontroll. hääletus on alanud. mulle tundub, et üks hääl on üle. rahvapartei fraktsiooni ridades selge, hääletus on lõppenud vastu võetud kakskümmend kolm poolt, neliteist vastu. sada kuus, kes on poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. sada seitse, kes on poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. sada kaheksa langeb ära, sada üheksa langeb ära, sada kümme, kes on poolt, vastu, erapooletuid ja vastu võetud sada üksteist langeb ära ja sada kaksteist, kes on poolt, vastu, erapooletuid. ma arvan, et vastu võetud. ja nüüd põhjenduspunktid. muudatusettepanek üks, kes on poolt, vastu, erapooletuid ei ole selge. me kontrollime elektrooniliselt, hääletus on alanud hääletus on lõppenud. tagasi lükatud kahekümne seitsme häälega. palun tõsta kätt selgemalt, et mul oleks võimalik hääli lugeda. muudatusettepanek kaks. kes on poolt? vastu, erapooletuid, vastu võetud. muudatusettepanek kolm, kes on poolt? vastu, erapooletuid, vastu võetud. muudatusettepanek neli, kes on poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud number viis, kes on poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. nüüd muudatusettepanek kuus. Te soovite kontrollida number viit, hääletus on alanud hääletus on lõppenud. vastu võetud kakskümmend neli poolthäält, neliteist vastuhäält. vabandage mind nüüd muudatusettepanek kuus ja ka seitse ja kaheksa, sest nad on sama tähendusega, kes on poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. üheksa. tehniline märkus ei nõua hääletamist, kümme, kes on poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. ja nüüd me hääletame kogu raportit muudetud kujul. nimeline hääletus, hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud, hääletus on lõppenud? vastu võetud kolmkümmend kolm poolthäält ja viis vastuhäält, erapooletuid ei olnud. me õnnitleme raportööri härra Rübikit Eh bien, mes chers collègues. ja nüüd, kallid kolleegid. Neile teie hulgast, keda südametunnistus piinab, kuna nad ei tulnud eelarve kontrolli komisjoni koosolekule, siis see koosolek toimub ka praegu VIK kahesajas ehk siis meie pea kohal kas on veel mingeid muid küsimusi? ma ei näe, et küsimusi oleks ja sellega on meie koosolek lõppenud